on Roberto Galtieri raport Pangandusliidu kahe tuhande viieteistkümnenda aasta aruande kohta. härra Galtieri, teil on sõna neljaks minutiks. aitäh, härra president, härra volinik, pangandusliit on kõige olulisem samm tõelise majandus- ja rahaliidu poole. kõige olulisem samm pärast euro juurutamist ühine järelevalvemehhanism ja kriisilahendusmehhanism on olulised sammud vastutuse viimiseks liikmesriikidest Euroopa tasandile ning stabiilsuse tagamiseks ja usalduse tagamiseks pankade suhtes ning riskide maandamise seisukohast ka. niisugune vastutuse ülekandmine nõuab samas ka pank, parlamentaarset järelevalvet, mille, mi-, mis on saanud oma esimese konkreetse kaja, kajastamise käesoleva raporti vormis. tänan kõiki sekretäriaadi liikmeid ja kolleege, kes kaastööd tegid ning mul on hea meel tõdeda, et meil oli SSM-i, SRM-i ja komisjoni inimestega väga hea koostöö selles küsimuses. raportis arvame, et SSM on edukas olnud nii operatiivses plaanis kui ka järelevalve kvaliteedi raames samas oleme osutanud ka mõnedele probleemidele ning äh, küsimustele, milles on võimalik asja parandada. konkreetsemalt rõhutame tõhusa koordineerimise vajadust, mikro- ja makromajandusliku usaldatavusnormatiivide järelevalve vahel, samuti järelevalve regulatiivraamistike loomise tähtsust ning äh, ühise järelevalvesüsteemi raames konkreetsete mikromajandusliku järelevalvemeetmete rakendamise tähtsust. turgudel on vaja läbipaistvust ja etteennustatavust kapitalinõuete osas. seda MD osas praegu toimunud ei ole ning raportis ütleme, et sellest hoolimata ei peaks takistama SSM-i paindlikkusvõimalusi kasutamast seetõttu kutsume üles õiguslikult selgitama MDA-d ning teist sa-, teise samba küsimusi, eh, mille osa on tegeleda pankadele spetsiifiliste riskidega. kutsume üles komisjoni alustama läbivaatamisprotsessi ning usume, et SSM peaks seda arvestama iseäranis osas, kus eristatakse esimese samba kapitalinõudeid ning kapitalijuhiseid toetame valikuvõimalusi ning siseriiklikku valikuvabadust, et ühtlustada standardeid ja praktikaid ning lisame terve rea kommentaare konkreetsetes küsimustes, milles toimunud on konsultatsioonid. on vaja täiendavaid meetmeid selleks, et tugevdada järelevalvet finantsjärelevalvepankade tegevuse üle, et maandada krediidiriske ning muid pangariske, muuhulgas on vaja süvitsi minevat analüüsi eh, kolmanda taseme varade osas pankade portfellis. Eh, raport toetab bail-in printsiipi ning samas soovitame konkreetsemalt kaaluda äh, erinevaid võimalusi, mis on juhatusel käsutuses Euroopa Liidu seadusandlusest tulenevalt, muuhulgas erinevad kriisilahendusvahendid alternatiivina panga likvideerimisele. ning äh, lisaks äh, seda, et peaks rakendama proportsionaalsust, õiglust ja paindlikkust, mis on seadusandlikus raamistikus tagatud, samas äh, tagades finantsstabiilsuse ning aidates tagada usalduse pangandussüsteemi vastu Äh, lõpuks kutsub raport üles lõpetama, viima lõpule pangandusliidu loomise sellega, et luuakse täiendav, äh, täiendav tagatis sellele. meil on vaja vähendada riske ning äh, lõpetada pangandusliidu loomine. esimeses küsimuses tegeleme seadusandliku menetlusega selle osas ning teises küsimuses peab rõhutama, et riskide vähendamine on lai kontseptsioon, mis hõlmab mitmeid erinevaid meetmeid. kõigi keerulisemalt käsitletavad nendest on, on riikide laenude omad, siin arvestame Baseli komisjoni soovitusi ning rõhutame, et võimalikud muudatused tuleks põhjalikult läbi analüüsida ning äh, rakendada keskpikas perspektiivis läbi rahvusvaheliste organite, Baseli järelevalvenõukogu näiteks, ning need ei tohiks mõjutada liikmesriikide seisukorda finantsstabiilsuse osas, aitäh! Eh, aitäh, härra Gualtieri ja nüüd saab komisjoni nimel sõna härra Hill. Like to... aitäh, ma tahaksin tänada Roberto Gualtierit eh, selle raporti eest, mille teemaks oli Pangandusliit ma arvan, et äh, ta tuletas meile väga hästi meelde, kui palju me oleme juba saavutanud, üritades äh, muuta Euroopa reguleerivat ja järelevalveraamistikku. Äh, pangandusliit on selle uue struktuuri jaoks äärmiselt oluline. ühtne järelevaate ja ühtne kriisilahendusamet, need on kõik juba loodud ja seda me kipume kergesti unustama järelevalvefunktsioonide üleandmine liikmesriikidelt äh, sellele kesksele asutusele toimus alles aasta tagasi ning äh, ühtne järelevalvenõukogu alustas te tegevust tegelikult alles selle aasta jaanuaris, nii et, et me oleme suuri samme edasi astunud, oleme seda teinud väga kiiresti, me oleme Euroopa pangad muutnud tugevamaks, paremini, paremini kapitaliseerituks Euroopa maksumaksjad on paremini kaitstud. nii et, et ma tahaksin tänada selle komisjoni liikmeid ja ka oma eeskä-, eelkäijat äh, kõige selle eest, mida te olete teinud. siin raportis äh, räägitakse paljudest asjadest, kui lubate, peatuksin vaid mõningatel olulisematel asjadel, millele härra Kvalteeri tähelepanu juhtis me oleme nõus, et nii Euroopa Liidu tasandil kui ka liikmesriikides tuleb äh, tegeleda halbade laenudega, äh, laenudega, mis äh, mõjutavad negatiivselt teatud osa pangandussektorist. ma olen nõus, et me peame kontrollima, et meie õigusaktid on proportsionaalsed, et need arvestavad erinevate ärimudelitega ning et nad väldivad mittevajalikke reegleid iseäranis väikeste pankade puhul ja seda vaatamegi siis, kui hakkame äh, kriisilahendusmehhanismi äh, läbi vaatama. ning me peame tegema ka kõike äh, selleks, et toetada laenude andmist VKE-dele ja pikaajalistele investe-, infrastruktuuriprojektidele ähm, pangandusliidu tugevdamisel on meie peamine rõhuasendus Euroopa hoiuste tagamise seemi loomisele aastaks kaks tuhat kakskümmend ning see on oluliseks osaks suuremast plaanist süvendada majandus- ja rahandusliitu ning see annab pangandusliidule siis selle kolmanda samba, mida me oleme, mida me oleme alati plaaninud. me üritasime leida tasakaalustatud lähenemist, sellist lähenemist, mis üritab riske vähendada ja neid ka ühendada on äärmiselt oluline, et me äh, tegeleksime paralleelselt äh, kõikide elementidega, me peaksime äh, avaldama survet, et pankade rahastamise ja maksevõime taastamise alased õigusaktid täiel määral vastu võet-, üle võetakse, me peaksime vaatama, millised on erinevused maksujõuetuse vallas erinevates liikmesriikides ning aasta lõpus äh, Äh, räägime siis ka Telexi standarditest, äh, sellest, kuidas neid panna Euroopa heaks äh, toimima. hetk tagasi härra Kalteri juhtis tähelepanu sellele, et ta tunneb muret teise samba pangade kapitalinõuete üle ja kapitalipuhvrite üle me teame, et meil on erinevusi selles osas, kuidas järelvaatajad neid reegleid kohaldavad ning seetõttu oleme alustanud nüüd ähm, protsessi, analüüsime ja mõtleme selle üle liikmesriikidega ja ka siin parlamendis äh, seda eesmärgiga panna õigusaktid toimima nii, nagu oli esialgne plaan meil tuleb teha selget vahet äh, äh, esimese samba nõuete vahel, mis kehtivad kõigi pankade kohta ja teise samba nõuete kohta, mis kehtivad konkreetsetele institutsioonidele ja äh, need sõltuvad siis täiendavatest riskidest, millega pangad kokku puutuvad. ma olen väga tänulik härra Kvalteerile tema sõnavõtu eest ja ma loodan, et meil jätkuvad arutelud sellel väga olulisel teemal Äh, need olid vaid mõned valdkonnad, mis mulle raportis silma jäid. ma jagan seda seisukohta, et meil on tugev alus, millelt edasi minna ning üldiselt olen ma optimistlik nende võimaluste osas, mis meil on. ma arvan, et meil õnnestub oma õigusakte täiustada nii, et me suudame kaitsta oma äh, eesmärke ja samas toetada äh, majanduskasvu ja investeeringuid Euroopasse. aitäh, volinik Hill ja nüüd annan ma sõna fraktsioonide esindajatele ja siis järgneb arutelu, mille käigus võite esitada ka sinise kaardi küsimusi. aga nüüd Rahvapartei nimel saab sõna siis proua Paunova pooleteiseks minutiks aitäh, president, volinik, kallid kolleegid. stabiilne pangandussüsteem tähendab majanduskasvu, töökohti ja stabiilsust. viimasel ajal oleme näinud, et suurimad finantsasutused mitmetes liikmesriikides on sattunud rahalistesse raskustele, raskustesse. see näitab, et meil on veel vaja palju ära teha mulle tundub, et siin raportis äh, lähenetakse asjast õigesti nendele reformidele, mis pangandussektoris on vajalik. Äh, nõutakse täiendavaid riski vähendamise meetmeid, mis hoiavad ära moraalse ohu. me leiame, et äh, pankade pankroti ja maksu, maksevõime kulud tuleb ühtlustada, aga sellisel juhul tuleb ka riski võimalikult palju kontrollida me tahame hoolitseda ka selle eest, et riskide kontrollimine ei ole mingi ähmane mõiste ja seetõttu kutsumegi komisjoni üles välja pakkuma selliseid konkreetseid meetmeid ja nõudma, et liikmesriigid olemasolevaid reegleid kohaldavad. pangandussektori konsolideerimisega peab kaasas käima õiguskindlus ja seetõttu nõuame olemasoleva MTA õigusaktide selgitamist ja selgeks tegema, millised pangad peavad täitma nii esimese taseme kui teise taseme kapitalinõudmeid. Ehm, me eh, eh, pöörame tähelepanu ka riigivõla probleemidele ja eh, pangandusliidu kolmandale sambale tasakaalustatud lähenemisele. ma arvan, et selle raportiga oleme teinud jõulise sammu usaldusväärse ja tulevikku vaatava süsteemi suudas. seda raportit toetati komisjonis suure häälte enamusega ja ma loodan, et hääletame selle poolt ka täna. see on aluseks olulisele dialoogile, mis aitab meil pangandusliidule anda võimalikult hea kuju. aitäh ja nüüd sotsiaaldemokraatide nimel proua Ferreira pooleteiseks minutiks. aitäh, president, lugupeetud volinik, pangandusliit eh, on eh, sama oluline projekt nagu euroala ning see on mõeldud eh, reageerimaks majanduskriisile. viie presidendi raport oli see, mis pani aluse pangandusliidule ning kahe tuhande viieteistkümnendal aastal siis seda ettepanekut veel kord uuendati. Euroopa Pangandusliit on äärmiselt oluline Euroopa finants- ja rahandussüsteemi stabiilsuse jaoks ning ähm, me oleme äh, väga hästi äh, äh, aru saanud, et ühtne raha nõuab ühtseid reegleid, ühtset kriisi lahendamismehhanismi ja äh, kõige sellega oleme me nüüd ka edukalt äh, lõpule jõudnud ja seda juba enne seatud tähtaega. aga ärgem unustagem, et äh, tegemist on suhteliselt riskantse ettevõtmisega, me kõik vastutame ühiselt selle eest meil on mitmeid eeskujusid ähm, näiteks see, mis eh, hoiuste tagamise vallas. Eh, hoiuste tagamine on äärmiselt oluline selleks, et tagada pangandusliidu stabiilsus, kui meil ei õnnestu stabiliseerida pangandusliiki, eh, selle tõttu, et meil on puudujääke kolmandas sambas, kui me ei vaata Äh, läbi ähm, äh, seda, äh, mida teha tõsiste riskide korral, siis on kogu see ettevõtmine kasutu, me peame pöörama tähelepanu tasakaalule. Te teate, et kui kook on hästi valmistatud, siis on kõik on tore, aga kui ta on jäänud pooltooreks, siis ei kõlba ta kuhugi. aitäh ja nüüd proua von Storch härra president, me räägime täna pangandusliidust ja siin on kaks erinevat elementi, et ähm, pankrotti läinud pankade päästmise eest vastutame me üheskoos ja eelkõige maksavad siis sakslased, peale selle ka ühtne järelevalvemehhanism, mis ei toimi. ja veel hullem, see järelevalvemehhanism ja rahapoliitika on omavahel segamini aetud, meil ei ole enam sõltumatut rahapoliitikat Saksamaa rahandusminister äh, Schäuble kritiseeris seda ja nõudis, et Euroopa Liidu lepinguid äh, muudetaks. kallid kolleegid, kristlikud demokraadid, äh, mina tegin just sellise muudatusettepaneku, aga teie ei toetanud seda komisjonis ja nüüd tahetakse sisse viia veel ka ühine hoiuste tagamise süsteem. jällegi, kallid kolleegid, kristlikud demokraadid, sotsiaaldemokraadid ja ka liberaalid kas te tõesti tahate põhimõtteliselt, et Saksa säästjad peaksid oma säästudega kinni maksma välispankade pankrotid? tõesti, suurte sõnade aeg on möödas, nüüd te peate ütlema, mida te tegelikult arvame. ja ma nõuan, et me nimeliselt hääletaks Euroopa äh, ühise hoiuste tagamise süsteemi üle, sest siis Baden-Württembergi, Rheinland-Pfalzi ja ka teiste liidumaade äh, kodanikud, kes lähevad pühapäeval hääletama, saavad ka täpselt näha, kelle poolt nad siis hääletama peaksid. aitäh ja nüüd Alde nimel saab sõna proua Kular kaheks minutiks ai-, tere, lugupeetud volinik, aitäh, härra president, Pangandusliidu teemaline raport ei peaks olema võimalus valimiskampaaniat korraldada. see on teema, mis on äärmiselt oluline ning teema, mille üle me saame tõesti mõtteid vahetada. tahaksin tänada Robertot eh, tehtud töö eest, meil on praegu võimalus vaadata, mida me oleme aastate jooksul saavutanud Äh, ja see on tõesti üks valdkond, kus Euroopa Liit on viimastel aastatel teinud olulisi samme edasi ja tegemist on väga tundliku teemaga. ma ei hakkaks äh, võib-olla kõnelema sellest, äh, mis on juba tehtud, keskenduksin valdkonnale, milles mina olen variraportööriks Äh, kõigepealt ma leian, et äh, meil on äh, vaja taastada kõigepealt vastastikune usaldus, sellepärast et siin ähm, tekstis räägitakse väga paljudest tundlikust teemast, näiteks hoiustajatest ja nende rahast ja mina ei ole nõus, et see probleem viiakse ainult riiklikule tasandile. on selliseid riike, kes ei kaitse näiteks neid inimesi, kes väljaspoolt on oma raha nende pankadesse pannud väga oluline on meie pangandussektori äh, olukord ning ma arvan, et kuna pangandusliidus me oleme kõik väga tihedalt seotud, siis me pööraksime, peame pöörama väga palju tähelepanu just nimelt riski küsimustele. me peame tegema siis palju tööd usalduse vallas ja härra äh, äh, volinik, kui me arutaksime, arutasime neid äh, tagatiste küsimusi, kas te võiksite kinnitada, et komisjon tõesti tahab olla aluslepingu aluslepingute valvuriks ja hoolitseda, et need tingimused, mis tekstis on kinda paika pandud, et neist ka järgitakse ja mind huvitab ka ajakava, sellepärast et selleks tööks kulub üksjagu aega ja selleks, et see kõik oleks äh, edukas, on meil vaja ka taastada usaldus iseendi hulgas ja väga oluline on ka see, mis saab Pangandusliidu kolmandast sambast ja aitäh ja nüüd äh, kuue nimel proua Kaari. poolteist minutit, palun. aitäh kui äh, finantskriisi ajal suured pangad päästeti, tehti seda maksumaksja rahaga ja see öeldi, et äh, seda tuleb teha, sest pangad on läbikukkumiseks liiga suureks muutunud Äh, tahti äh, kogu ülejäänud ühiskond, kogu ühes, ülejäänud ühiskond oleks sattunud kaosesse, kui pangad oleksid läinud pankrotti. nii et, et ma arvan, et üks esimene samm, mis tuleks astuda selleks, et järgmistes kriisides äh, äh, pa-, hoiustajaid kaitsta, tuleb pangad teha nii, nii suureks, et äh, maksumaksjad oleks sunnitud neid eest maksma äh, ja tõepoolest, pärast panganduskriisi Euroopa pangandussektor on veel suurem, kui ta oli enne kriisi ja meil ei ole äh, tegelikult mingeid äh, õigusseadusi nende pankade jaoks, äh, mis on juba liiga suured, pangad võivad endiselt veelgi suuremaks kasvada ja see paratamatult toob kaasa järgmise panganduskriisi see pangandusliidu esimene aastaaruanne oli väga hea võimalus Äh, võtta päevakorda see läbikukkumiseks liiga suurte pankade küsimus. kahjuks aga Euroopa Parlament ei ole seda teinud. Äh, Marju Draghi on osaks kolmekümneliikmelisest äh, töörühmast, kes tegeleb nende tipp-pankadega. kas me saame lubada, et Marju Draghi on Äh, selle pangajuhtide klubi liige ja ta ise peab nende pankade üle teostama ka järelevalvet. mina ei saa, äh, usu, et me peaksime seda lubada. ja meie rapor-, raport ei ole kriitiline, seetõttu me ei saa seda toetada ja roheliste nimel härra Kiigol. Ähm, <laughs> kallid kolleegid, äh, lugupeetud volinik kõigepealt on tõesti väga kurb näha, kuidas siin parteipoliitikat ja valimiskampaaniat peetakse valedega ei ole ju nii, et äh, maksumaksjad maksavad tagatiste eest, ei ole nii, et maksumaksjad peavad äh, vastutama pankade pankroti eest. pangandusliit ongi ju loodud just selleks, et maksumaksjaid kaitsta selleks, et tulevikus võlausaldajad vastutaksid ja et me saaksime uuesti turumajanduse põhimõtetest kinni pidades on täiesti õudne, et proua von Storm siin valedega paanikat äh, külvab. kahjuks peame me selle Saksamaal välja kannatama. kui teie siin nii väga kritiseerite seda raportit, äh, vasakpoolsed nimelt. kui teie oleksite kohal olnud, kui me seda raportit koostaksime ja kui te oleksite ka ise öelnud, mis te sellest arvate, oleks olnud ju palju parem, ei ole tõesti hea, kui te nüüd täiskogul hakkate pärast protsessi lõppu kritiseerima, kui te polnud kohal, kui Roberto Gualtieri läbirääkimisi pidas, seda tuleb ka öelda ja komisjonile, mul on väga hea meel nende asjade üle, mis te olete käima lükanud, aga raportis on terve rida punkte kirjas, mis ei ole teie tööprogrammis. selle kohta te ei öelnud peaaegu mitte midagi, härra Hill, mis saab varipankadest? me oleme nõudnud teilt, et ka selle osas midagi ette võetakse. mis saab vahendusest äh, selleks, et pankasid ja kindlustusettevõtteid omavahel lahku lüüa ja kuidas te hoolitsete selle eest, et need erinevad sõnumid, mis tulevad omakapitalinõuete vähendamise kohta, et neid tegelikult siiski ei kasutataks, sellepärast et me ei tohi eilseid vigu hakata täna kordama. aitäh! aitäh! kas teil on protseduuriline küsimus? jah. härra Kiigolti äh, kõne tõlkes öeldi, et äh, proua von Storf äh, ei rääkinud tõtt. Inglise keeles tähendab see, et ta valetab. kas parlamendi keelekasutus lubab teist parlamendiliiget valetajaks nimetada? Äh, kas siis äh, tõlk eksis äh, ja härra Kiigol seda ei öelnud ja kui ta seda tõesti ütles, kas siis ei peaks ta karistama? aitäh selle märkuse eest ja nüüd saab sõna härra Valli EFTD fraktsiooni nimel. aitäh, president. kõigepealt tahaksin öelda härra Kiigoldile, et Äh, Saksa maksumaksjad on endiselt äh, väga kaitsetud, äh, isegi kui meil on kaks sammast juba käigus. räägime härra, aga nüüd räägin härra Hillile. meil on endiselt ka selliseid universaalseid pankasid, mis taavad, saavad tegeleda nii hoiustega kui ka spekulatsioonidega ning nüüd on meil siis ka veel see teine sammas, mis näeb ette seda, et, et ähm, et inimesed võivad ikkagi oma säästud kaotada, kui pangad ei ole teatud äh, ulatuses äh, tagatud Ehm, eh, niisiis, me oleme küll eh, panganduskriisi rindel tegutsenud, aga me ei ole vaadanud, millised on olnud selle kriisi põhjused, me oleme ainult tegelenud tagajärgedega. esimesest eh, jaanuarist on öö, olukord paranenud, aga järelevalve tegelikult laenude ja, ja, ja krediidiriskide vallas ei ole paranenud Äh, äh, näiteks äh, vaadake, mis juhtus tuletisinstrumentidega pankades Saksamaal ja Prantsusmaal. aitäh, härra Valli, ENF-i nimel saab sõna härra Mono. lugupeetud volinik, teil, kui ma peaksin võtma kokkuvõtt, tegema kokkuvõtte pangandusliidust, siis ma ütleksin, et see on üks institutsionaalne pettus selleks, et pangandussektorit päästa teie seadustest on kodanikel kõrini te eh, kui pangandussüsteem, mis ei ole maksujõuline, lakkab kohtu, siis kannatavad selle läbi kliendid. Teie direktiivid ja Keskpanga poolt toime panevad var-, vargused viitavad pangandussektori totalitarismile ja kelle kõigi eesmärgiks on euro päästmine. see ta-, hoiuste tagamise süsteem on äh, samuti viga, mis ei äh, näe iia-, mis, millest iialgi asja ei saa. Äh, te ei toeta väikeseid hoiustajaid, hädakorral satuvad ohtu just nimelt väikesed kliendid, te lähtute sellest panganduslobi ultraliberaalsest ideoloogiast, ainukene lahendus on teha lõpp sellistele universaals-, universaalsetele pankadele Euroopa Keskpank ja praegused seadused lihtsalt suurendavad riske ja suurendavad probleemi, aga äh, volinik, äh, ma olen kindel, et äh, kodanikud teie koduriigis pöörduvad teie ja teie eurokraatidest kolleegide vastu. aitäh ja nüüd saab sõna härra Tsarjanopoulos. aitäh, jah, pangaliit peaks endaga kaasa tooma selle, et pangad muutuvad sõltumatuks ja ei kasuta äh, säästjate raha oma riskide katmiseks. kuid ka Kreekas nägime, et tegelikult on olukord täpselt vastupidine. rahvas vaesestub, meil on üha rohkem töötuid ning Sirisa valitsus äh, jättis meile ka kõik need kahtlase väärtusega fondid. pankasid taaskapitaliseeritakse ja neile makstakse veel peale selle eest, et äh, neid äh, saneeritakse kapitalistlikud arengud ei ole sellised, nagu soovitakse, just sellepärast äh, üritatakse veelgi rohkem pangandussüsteemi reformida. nüüd tahetakse siin erinevad süsteemid pankade kõrvale viia, ka kindlustussüsteemid ja ka sotsiaalsüsteemid ning äh, rahvas jäetakse täiesti üksi, ma loodan, et rahvas valib oma tee ja hakkab võitlema kapitalismi vastu. aitäh, järgmisena härra Palts, palun poolteist minutit. aitäh, president, härra volinik. pangandusliidu raport on tagasivaade eelmisele aastale, sellest tuleb selgelt välja, et pangandusliidu kolme samba puhul on kõigi puhul veel probleeme aga enne kui me pangandusliitu edasi välja kujundame, tuleb meil siiski ka vaadata, mida siiamaani oleme saavutanud. liikmesriigid peavad hakkama rakendama vastu võetud otsuseid, kuid ka komisjon peab paremini teostama järelevalvet liikmete, liikmesriikide üle sest kui pangandusliidu vundament ei ole piisavalt stabiilne, kukub kokku ka see maja, mille me sellele vundamendile esi-, ehitame mulle valmistab muret see, et siin on üha rohkem kuulda äh, hääli, mis nõuavad suuremat paindlikkust ja riskide ühis, riskide eest ühist vastutust. daamid ja härrad, kõigepealt tuleb hakata rakendama neid reegleid, mis me oleme vastu võtnud, nagu need reeglid, mis siin nõuavad võlausaldajate kaasamist, ei ole lihtsalt ilusad sõnad, me otsustasime nii selleks, et kodanikud äh, ja maksumaksjad enam ei vastutaks pankade tegevuse eest, meil on vaja korralikku võlausaldajate tagamist, meil on korralik äh, päästmissüsteem ja me soovime maksumaksjaid kaitsta. see on ka minu fraktsiooni nõudmine. peale selle kutsume üles komisjoni rakendama seda, mida öeldi teatises Pangandusliidu kohta riskide vähendamine pangandussektoris on meie arvates hädavajalik me kutsume teid, härra volinik, üles äh, tegema ka õigusloomelisi ettepanekuid selle kohta. me oleme huvitatud stabiilsest, tõhusast pangandusliidust, aga meil on väga palju veel vaja ära teha selleks, et seda eesmärki saavutada. aitäh! härra Palts, teile soovitakse esitada sinise kaardi küsimus, härra Valli soovib seda teha, olete valmis vastama? ja palun, härra Valli. aitäh, härra Palts. Teile infoks. Äh, ühe küsimuse saate esitada ühele kõnelejale, sellepärast et muidu venib meie arutelu liiga piku, pikaks ja, äh, ja meil on hääletus ees ootamas. hästi, siin võeti vastu nüüd reeglid äh, pangandusliidu jaoks. kahe tuhande kolmeteistkümnendast aastast ei ole võimalik riigiabi anda, kuid nüüd on meil Itaalias neli panka, millele anti, eh, mis olid pankrotis. komisjon oli hästi-hästi range Äh, nende pankade pankroti puhul, miks Saksa Nordpanga puhul komisjon ei olnud nii range nagu Itaalia pankade puhul? Äh, ma leian, et äh, Nordpank sai kolm miljardit riigilt abi, kas see tähendab seda, et ainult Lõuna-Euroopa jaoks kehtivad reeglid ja Põhja-Euroopa teeb, mis tahab? härra Palts, kõigepealt ma ei saanud päris hästi aru tõlkest, ütleb härra Palts aga mulle tundub ja tahan siiski öelda, et äh, Itaalia pankade range kohtlemine oli minu arvates väga õige ja see peab kehtima ka Saksa pankade kohta. härra Valli, esitage see küsimus parem härra Hillile, sellepärast et ta on siin kohal, räägib komisjoni nimel. ma usun, et komisjon Itaalia pankade puhul äh, käitus täiesti õigesti, aitäh. Honorevole von Weiss aitäh, järgmisena härra von Weizsäcker, palun poolteist minutit. Yes, thank you, thank you very much. aitäh. aitäh Roberto Gualtiero selle suurepärase raporti eest, mille põhiliseks sõnumiks on see, et klaas on pooleldi täis, vähemalt Pangandusliidu puhul, pooleldi täis ja mitte pooleldi tühi, sest nii palju on saavutatud aga pooleldi täis ainult sellepärast, et meil on veel nii palju vaja ära teha selleks, et äh, see liit toimima panna. ja kuna selle peale ja kuna klaas on pooleldi täis, siis komisjoni õigusloomelist ülevaadet ei pea vaatama kui õigusloomelist äh, äh sammu tagasi, vaid äh, võimalust klaasi edasi täita. probleemid on täiesti selged, halbade laenude küsimust ei ole täielikult lahendatud pangandusliidu kaudu, kapitaliseerimine on tasakaalust väljas ja just süsteemse tähtsusega pankade puhul ei ole rahuldavat lahendust ja see on ka üks põhjus, miks meil on olnud turgudel viimasel ajal probleeme. komisjoni ettepanek pankade reformi kohta leiab, äh, seda tuleb rakendada, mitte õõnestada meil on vaja panna paika õiged määrad selleks, et äh, kaitsesüstidega äh, oleks ikkagi kaitstud ka maksumaksjad. hoiuste tagamise süsteem tuleb sisse viia nii, et arvestatakse erinevate riikide eripärasid ja hoolitsetakse sellega, äh, ka selle eest, et pangandusliit saab siiski toimima. peale selle tuleb ka öö, Äh, pankade olukorda parandada ja kokkuvõtteks võin öelda, et Roberto Gualtieri raport on siiski pigem positiivne uudis. härra Vaitseker, teile on sinise kaarti küsimus härra Wolfilt, olete te valmis vastama? aitäh, üks lihtne küsimus, meil on pangandusliidu raport, kas teie leiate, et on ainult üks meetod pangand-, pankade järelevalvamiseks, selleks on pangandusliit või on ka teisi meetmeid või võimalusi selleks, et äh, tagada majanduskasv, äh, töökohad äh, ja õitseng pangandusliidu kõrval või asemel siis? pangandusliidu paremaks muutmine äh, ei ei ole ainus tähtis tingimus selleks, et majanduskasvu tagada, aga see on väga tähtis selleks, et pikaliselt meie majandus toimiks. see on tähtis kestlikuks majanduskasvuks, nagu te teate väga hästi, mitte kõik Euroopa Liidu liikmesriigid ei ole pangandusliidu liikmed ja just sellepärast on meil probleeme Ehm, valuutaliidu nõuetega, mis puudutab pankade reguleerimist ja ühisturu nõuetega ja sellepärast on ka meie töö EKONi komisjonis nii huvitav. aitäh järgmisele, härra Loones, palun üks minut. aitäh, president, see raport Pangandusliidu kohta, siin on terve rida häid punkte, näiteks see, et ollakse väga kriitilised pankade stressitestide osas mäletate, et isegi Dexia pank äh, sai Belgias äh, stressitestist läbi ja te kõik teate, mis pärast seda juhtus. tõesti, meil on vaja rohkem kontrolli, suuremat kontrolli, tõhusamat kontrolli. see on tähtis ka nende valdkondade jaoks, millest me räägime ka tulevikus siin parlamendis näiteks äh, tagatiste süsteem, ka tagatiste süsteemi jaoks on see väga tähtis, mida me täna siin arutame lõpetuseks ka mõned kurvad sõnad, mul on väga kahju, et äh, siin äh, raportis on liiga palju roosilisi punkte, siin ei räägita halbadest laenudest äh, ähm, ja me teame, et Lõuna-Euroopa pangad võitlevad ikka veel selle probleemiga, samamoodi sõidetakse lihtsalt üle Mario Draghi täiesti vastutundetust poliitikast ja minu arvates on see küll väga kahju, aitäh. järgmisena härra Calvet Chambon, palun señor presidente señor. aitäh härra president aitäh volinik suur tänu raportöörile ja variraportööridele suurepärase raporti eest mul on kahju et äh, siin kasutatakse nii palju sõnakõlkse see näitab et ollakse demagoogilised ja äh, ja ei soovita leida lahendusi, vaid lihtsalt lüüakse kõike ühe vitsaga. tähtis on öelda, et pangandusliit on arvatavasti kõige tähtsam samm, mida on tehtud äh, demagoogilise ja kõike lõhkuva renatsionaliseerimise vastu, seda kõike on tehtud kodanike heaks ja see on väga tähtis ka tulevaste põlvkondade jaoks Euroopas. ma tean, et on jõutud edasi, tegemist on tehniliselt keerulise küsimusega, aga meie olemegi ju siin selleks, et rääkida erinevatest poliitikatest. on tähtis, et me informeeriksime avalikkust selle sellest, et me soovime vähem riske ja soovime kasutada demokraatlikke meetmeid. meil on vaja võrdseid võimalusi kõigile ja komisjon peaks tegutsema otsustavalt, mitte renatsionaliseerimissurvele järele andma Teile on sinise kaardi küsimus, härra Saani soovib selle esitada, olete valmis vastama? palun, härra Saani. aitäh, härra president. kallid kolleegid, olen nõus sellega, et tegemist on suure sammuga Pangandusliidu puhul, aga tegemist ei ole lõpule viidud sammuga. ma tahaksin teada, kas ka teie leiate, et suureks sammuks on see, et meil on ka äh, võlausaldajatele kaitsevõrk äh, loodud. härra Kalle Tšambon. Scusi, signor presidente. Penso, yo pienso que es un éxito en construcción. no ma arvan, et tegemist on edasiareneva edusammuga, aga see on ilmselgelt edusamm. hea on, et me selle tööga alustasime, peaksime tegema rohkem ja kiiremini. järgmisena härra Urban Crespo, palun poolteist minutit. aitäh, president. kaheksa aastat äh, pärast kriisi puhkemist on äh, pangad põhimõtteliselt saanud seitsesada miljardit äh, Euroopa Liidu liikmesriikide kassadest sellegipoolest äh, kadus see raha aga kuskile musta auku. seitsekümmend, äh, me teame, et äh, makstud on väga suuri summasid ja mitte mingit kasu sellest ei olnud siin on tehtud ettepanek, et me peaksime lihtsalt laiali lõhkuma suured pangad, aga tegelikult see ei lahenda probleemi. suured pangad äh, võivad meid aga viia uude kriisi ja siin öeldakse, et äh, pangandusliidu esimene aasta olevat olnud edukas, no mis mõttes siis? jah siin sunnimeetodiga pandi Lõuna-Euroopa riikidele reformid peale, nende suveräänsus kaotati ära, rahvas kannatab ja järelevalve nõukogu mängis ka väga tähtsat rolli, kui juunis kaks tuhat viisteist korraldati tegelikult putš Kreeka vastu. Kreeka pangad pandi kinni ja see tõi endaga kaasa katastroofilised tagajärjed Kreeka majanduse ja suveräänsuse jaoks ja see kõik vaikiti lihtsalt maha Euroopa Liidu institutsioonid on äh, ilmselgelt ohuks äh, Euroopa riikide suveräänsusele. seda olukorda tuleb muuta ja selle kallal tuleb edasi töötada. aitäh ja härra Wolf, palun! aitäh, härra asepresident! palju-palju aega tagasi, enne kui inimene jala kuule tõstis, enne internetti, enne mobiiltelefone, enne Eurovisiooni käidi välja mõte uuest riigist, Euroopast, Euroopa Ühendriikidest ning selles uues impeeriumis oleks vaja uut vääringut ja uut panka, Euroopa Keskpanka. ning see pank parandaks tootlikkust, tööhõivet, võimalusi Euroopa kodanikele. no vaatame, mis on saanud tänaseks. meil on tööpuudus üksteist protsenti, noorte tööpuudus paljudes riikides üle kolmekümne protsendi tootlikkus on langenud, SKT on langenud. maailm on edasi liikunud, aga Euroopa Liit ja Euroopa Liidu mõtted on jäänud seisma minevikku. ometi oleme väga andekad inimesed ning ka härra volinik, teie olete väga andekas inimene, aga me töötame vana iganenud mõtte nimel, üritame seda juurutada kaasaegsesse maailma kõik see peaks panema neid, meid vaatama Euroopa Liidust väljapoole, euro, eurotsoonist väljapoole jäävate riikide poole. see näitab, et on olemas paremaid mõtteid, mille poole püüelda. aitäh, kolleeg Wolf, teil on sinise kaardi küsimus kolleeg Höökmargilt. võtate selle vastu, palun? aitäh! saan aru, et te üritate tagasi pöörduda Hastingsi aega tuhat kuuskümmend kuus aastal. aga siis te peaksite arvestama viikingitega. kuulates teid, tundub, et kõik probleemid pärinevad Brüsselist, aga kui me vaatame Ühendkuningriigi probleeme, finantssektori probleeme seal, siis kas ei olnud nende loojad pigem Brown ja Blair kui Brüssel? ning kas ei oleks mõistlik, kui meil oleks Euroopa ulatuses pangad, mitte mingi regulatsioonide džungel, vaid üks selge regulatiivne raamistik. kas te ütleksite mulle, kas te eelistate eri riikide regulatsioonide džunglit ühtsele regulatsioonile, mis tõesti turu arv avab? kolleeg Wolf, soovite vastata? väga hea meel teie küsimustele vastata, härra Akmark. üks väga oluline asi on see džungli mõte, millest te räägite. minu hinnangul on tegemist äh, regulatsioonide konkurentsiga ja praegu see, et meil on suur tööpuudus, negatiivne inflatsioon, praktiliselt deflatsioon, see, see kõik näitab, kuhu me oleme jõudnud. riigid, mis on Eurotsoonist välja, väljaspool, äh, kus konkurentsivõime osas ollakse paindlikumad, on, seal on tööpu-, tööhõive suurem, tootlikkus kõrgem kui Euroopa Liidus, nii et te peate endalt küsima, kui teil on üks regulatiivne raamistik, miks siis see üks regulatiivne raamistik on Euroopat hävitamas, võrreldes samas sellega, et riikides, kus on konkurentsivõimeline regulatiivne raamistik, läheb asi paremini? kolleeg Rebega üks minut. härra volinik, härra president, põhiline probleem pangal, pangandusliidus on volituste üleandmine ühtsele järelevalvemehhanismile me kõik teame, mida see tähendab, kui te ei saa enam oma riigi otsuseid ise teha, vaid peate ootama keskse otsustusmehhanismi otsust Brüsselist. juhin tähelepanu sellele, et liikmesriikide pangandusturud on erinevad ning sõltuvad tarbija käitumisest ning elatustan-, elatustasemest. nii et peaks olema liikmesriikide valida ikkagi, kuidas nad kriise lahendavad teine probleem on seotud äh, erinevustega liikmesriikide vahel. pangandusliitu ei saa saavutada enne, kui komisjon on täitnud oma eesmärgi, milleks on elatustasemete lähendamine. kui liikmesriigis toi-, leiab aset panganduskriis, siis peab liikmesriik tegelema sellega sõltumatult, sellepärast et äh, liikmesriigis teatakse, kuidas liikmesriigi probleemidega tegeleda. kolleeg Palts, üks minut aitäh! pangandusliit on integratsiooniprotsessi vahend. protsessi eesmärgiks on majandus- ja finantskriisi kasutada ettekäändena, et Euroopa integratsiooni edendada. viie presidendi aruandes räägitakse sellest, et majandus- ja rahaliit tu-, tuleb süvendada samas olen mina arvamusel, et see liit ei toimi, sellepärast et me lihtsalt ei saa nii palju erinevaid riike ühe mütsi alla kokku tuua. majandus- ja rahaliit kuulub laenajatest riikidest ning laenusaajatest riikidest, laenuandjatest ja saajatest ning see mudel ei toimi Euroopa ei saa ühtsena toimida niisuguses olukorras, sellepärast et meil ei ole ühtset juhtkonda selles küsimuses. kolleeg Langen, poolteist minutit. aitäh, härra president! aruanne, mis meie ees on, on on hea, räägitakse kõigepealt positiivsetest asjadest Pangandusliidus ning osutatakse siis äh, asjadele, mis väärivad kriitikat. alustan esimesega poliitik, poliitilise ja pangandusjuhtimise osa ei ole eristatud ning, eh, ning me näeme, kuhu see viib. omakapitali nõuded on suurenenud kogu Euroopas, aga krediiti eh, andmine Lõuna-Euroopas eriti on vähenenud. edasi, suurpangad ja väikepangad peavad täitma samad tingimused. see ei olnud ju nii ette nähtud, praegu aga praktikas niimoodi toimib ning kuhu need bürokraatlikud nõuded jõuavad, eh, näeme sellest, et, et tuleb deklareerida kõik üle kahekümne viie tuhande suurused, euro suurused laenud EKP-le, siin saab ainult pead raputada. kolleeg Iigold rääkis oma lemmikteemast, et ta tahab samad teemad, kindlustus, samad nõuded saada kindlustusteenustele ja ja finantsteenustele, olgugi et need on väga erinevad ning seadusandluses on mindud erinevat teed ning siin tuleks meenutada kogu selle asja saamislugu. pangandusliit äh, asutati sellepärast, et Hispaania ei soovinud osaleda päästefondis ning äh, Prantsusmaa, Belgia ja Luksemburg kasutasid seda teksija äh, päästmiseks. ning ma mäletan, et härra Almunia kahekümne nelja tunni jooksul oskas kakskümmend neli miljardit eurot riigiabi heaks kiita Dexiale ning nüüd tuleb kõike seda hakata katma läbi ühise hoiuste tagamise skeemi, see on minu hinnangul vale lahendus. kolleeg McAllister. aga ei, me ei saa niimoodi küsimusi lubada. proua Pervanš Peres, poolteist minutit. aitäh! tahaksin märkida, et nõustun kolleeg Paltsiga selles, mida ta rääkis, äh, sellest, et me peame jätkama valitud teel. sest kui me seda ei tee, siis äh, nagu ilusti on öeldud, et me teeme piisavalt selleks, et, et meid süüdistada saaks, ent mitte piisavalt selleks, et meid kiita saaks ning eh, kui me soovime ikkagi saavutada selle eesmärgi, mille me oleme deklareerinud, head kolleegid, siis on meil puudu veel rohkem kui see, millest te rääkisite. meil on vaja tagatist. ja meil on vaja ka hoiuste taga, hoiuste garantiid. vastasel juhul kõik see, mis me oleme saavutanud, pöördub meie vastu. ning ma tahaksin, et me saaksime üheskoos liikuda otsusekindlalt edasi valitud teel. ning arutelu teemal, et tuleb vähendada riske, selleks, et, et ris-, riske jagada, on väga tore, et selle toreda mõtte taga on peidus sisuline arutelu riigivõla üle ning mind üllatab see, et samad isikud, kes, keelduvad tunnustamast rahvusvahelise lahenduse võimalust selles valdkonnas, soovivad ühtaegu nii kaotada riigivõla arvessevõtmise jätkusuutlikult, kui ka samas enda osas keelduvad kasutamast riigivõlga spekulatiivse vahendina, allutades selle finantstehingute maksule. ma usun, et me peaksime mingil hetkel ikkagi valima ühe või teise? tänan. kolleeg Ruohonen Lerner, üks minut. arvoisa puhemies, ollaanko täs-? aitäh. kas me oleme taas kord hakkamas maksma Lõuna-Euroopa võlgu? ma, ma olen kindel, et need võlad tulevad, kui rakendatakse Eurotsoonis ühtne hoiuste garantiis lahendus ma ma olen nõus sellega, mida Galtieri raportis öeldakse selle kohta, et pangandus tugineb usaldusele. kodanik ei vii panka ühtegi eurot, kui ta ei usalda seda panka, ei usu, et see raha seal püsib. pangandussektorid Lõuna-Euroopas ja Põhja-Euroopas on väga erinevad, riskid on nendes väga erinevad. ühine hoiuste garantiiskeem kogu Euroopa osas suurendab usaldust panganduse vastu just riikides, kus tuleks häirekella lüüa, seetõttu olen ma Galtieri raporti vastu, aitäh. tänan, kolleeg Mattias, üks minut, palun. aitäh, härra president. head kolleegid, kui me räägime võlgadest, mis pärinevad Lõuna-Euroopa riikidest, siis tuleks mõelda ka sellele, et rahade suunamine Kesk- ja Euroopasse ja Saksa pankade päästmine läks meile päris kalliks maksma. ning asi ei ole praegu selles, mil määral seda peaks õigustama. usun, et kõige olulisem praegu peaks meie jaoks olema ühtne kriisilahendusmehhanism ning siin tuleb öelda, et see ei ole piisav. ning äh, ühtne järelevalvemehhanism, sellest ma ei tahakski pikemalt rääkida, juba kaks aastat äh, toimib see, aga praeguseks ei ole suudetud midagi ära teha, mõelge kas või Banifile Portugalis, äh, pank läks kaks aastat tagasi pankrotti, seal järelevalvemehhanismi tõttu ning vaikselt kadus ja ki-, kedagi ei ole vastutavaks, vastutavana määratletud. proua De Lange. härra president, kolleegid ütlesid, et peame lõpetama selle, millega alustasime ja Pangandusliit oli tõesti viimase ametiperioodi üks kõige suuremaid edusamme ja me tahtsime tõesti vähendada põhjendamatuid riske pankade puhul. kui mulle tundub, et suurem osa kolleegidest on kohe valmis kirjutama alla kolme sambaga pangandusliidule, kuid kriisi ajal on väga palju juhtunud ja liikmesriikide usaldus on saanud äh, korralikult kriipida. me ei saa teha nägu, nagu oleks hoiuste tagamise süsteemid riiklike seadustega juba tagatud ja nüüd hakata siin kära tegema kolmanda samba üle samal ajal kui usaldus on ikka veel kadunud ja riskid on suured, tähendab seda, et otsused eh, ei, mis on vastu võetud esimese ja teise samba kohta, ei ole veel tagatud. me praegusel hetkel ehitame üles liivale, me peame kõigepealt siiski ellu viima selle, mille osas oleme kokku leppinud ja sellepärast tuleb meil siin ka eh, võlausaldajate vastutust eh, Äh, kaasata täpselt samamoodi nagu hoolitseda selle eest, et liikmesriigid ei saaks väga palju kannatada. kolleeg De Lange, teile on äh, kolleeg De Monolt sinise kaardi küsimus, palun. Äh, ma mõistan teie argumente ent küsimus, mille ma teile tahaksin esitada, on seoses sellega, et te, te räägite kogu aeg maksumaksjast, et me ei tohiks tekitada olukorda, kus maksumaksja hakkab maksma neid võlgu, aga maksumaksjal on ju ka konto, näiteks eh, nagu Itaalias juhtus detsembris kaks tuhat viisteist, nende pankade puhul, mis pankrotti läksid ning maksumaksja, mina näiteks, oleme ju ka panga kliendid mis te sellest arvate? just, äh, reeglid on selged. hoiused on tagatud kuni kakssada tuhat eurot summas läbi siseriiklike skeemide. kui pangad on vastutustundetud ning äh, müüvad klientidele kõrge riskiga äh, tooteid ja esitlevad neid kaitstuna, siis on see pankade probleem. ma kardan, et liikmesriigid, ma ei hakka konkreetseid liikmesriike mainima, peaks, otsivad lahendust äh, ümber, mööda pääseda bail-in printsiibist ja moraalse ohu vahendamis, vähendamiseks äh, peaksime siis, nad ütlevad, et, et, et me peaksime siis äh, tava, tagatist nägema riigi, riikide poolt ning sellepärast peaksimegi liikuma kolmanda samba poole, aga liikmesriigid ei soovi seda teha kolleeg Fernandes, eh, poolteist minutit, palun. Eh, tahaksin tänada raportööri selle väga hea raporti eest. ma usun, et ta on tein-, teinud väga head tööd, võtmaks kokku edasiminekuid, mis meil on toimunud Pangandusliidu vallas. see on tõeline Euroopa projekt ning lisaks sellele, et on Euroopa projekt, on ta võimaldanud stabiliseerida meil olukorda Eurotsoonis viimastel aastatel ning äh, võimaldanud äh, taastada, liikuda kas-, kasvu taastumise poole. me, nagu kolleegid ütlesid, soovime jätkata sellel teel ning äh, tundub, et parlamendis on selge enamus Pangandusliidu kolmanda sambaga edasiminemise poole, mis on vajalik hoiuste tagamiseks. ning seda tuleb teha kiiremini, kui praeguses ajakavas on ette nähtud samuti peame analüüsima riigivõla õiguslikku aspekte, oluline on võlgu vähendada, järelevalve on tähtis finantsinstitutsioonide jaoks, me peame riske vähendama ja läbipaistvust suurendama ning hoiused tagama. ent me peame ka analüüsima riigivõla definitsiooni ja selle käitlemist ja seda me üritamegi Pangandusliidu raames teha. kui me seda ei tee, siis ei õnnestu meil ka Pangandusliiduga edasi liikuda. me ei saa öelda, et meil on Pangandusliit ning samas eriregulatsioonid selles valdkonnas läbi Euroopa Liidu, aitäh! härra Fernandes, teile on sinise kaardi küsimus. härra Langen soovib selle esitada, olete valmis? palun. kallis kolleeg, te ütlesite, et tegemist olevat pangandusliiduga et tegemist on suure edusammaga, aga meil on probleem selles, et äh, rahapoliitika ja pangad on omavahel seotud. keskpank peab nüüd täpselt ütlema, mida teha selleks, et seda probleemi lahendada ja keskpank tahab ka viiesaja äh, eurose paberraha ära kaotada. kas see on ka teie arvates edusammuks, et keskpank sellepärast äh, äh et Lõuna-Euroopas ei saa majandus käima, viiakse sisse negatiivsed intressid härra Fernandes, palun. aitäh, härra president, ma leian, et pangandusliit äh, läks õiges suunas ja rahapoliitika ja järelevalve probleemid, need olid juba ka enne paljudes riikides olemas, ka minu koduriigis ja see probleem on tõesti olemas, sellepärast et äh, äh sõltumatu järelevalve peaks olema tagatud ka pankadele. me ju tõesti üritame uuesti euroala majandust käima lükata kuid äh, probleemid ei puu-, tulene mitte ainult rahapoliitikast, vaid sellest, et äh, meil on äh, siin pangandusliidus probleeme teatud sammastega ja teatud liikmesriigid liikmesriikidel on bilanssides siiski veel probleeme, aitäh. aitäh ja härra Osog järgmisena. lugupeetud president, daamid ja härrad kuna minu kõneaeg on väga lühikene, siis peatuksin vaid mõnel teemal. Äh, teoreetiliselt on hoiuste tagamise süsteemi äh, mõte äh, väga loogiline jätk pangandusliidule. samas on äh, mul mõningaid kõhklusi selle osas, äh, kuidas äh, selle, seda süsteemi käivitada. on äärmiselt tõenäoline, et selle süsteemi kulusid hakkavad kandma pankade kliendid. kui kõnelda minu enda koduriigist Poolast, Poolast kus on üsna palju väliskapitali, leian ma, et Äh, selline olukord on meie jaoks ebasoodus. sellise väliskapitaliga pankade kliendid äh, kannavad äh, kulud, kuigi Poola ei ole pangandusliidu liige meil ei ole mitte mingisuguseid tagatisi, et see hoiuste tagatiste süsteem vähendab kulusid, mis on palkade maksujõuetuse või halva toimimisega seotud härra Demasi, palun. aitäh, president. uus finantskriis on äh, jälle tulemas, kasiino maksab kiiremini kui reaalmajandus, sellepärast et Euroopa Liit on ennast oimetuks äh, säästnud ja raha läheb, keskpankade raha läheb ei tea kuhu. Itaalias üks pensionäridest äh, poos ennast üles sellepärast, et pank määris talle pähe kokku võlakirjad ja ta jäi oma säästudest ilma pangandusjärelevalve ei toimi. säästjaid tuleb kaitsta, aga mitte sellega, et me seaduselünkasid loome. aktsionäride ja võlausaldajate vastutus on usaldatav ainult siis, kui sellised viitsutikuga pommid nagu Die Deutsche Bank laiali lüüakse, seda on nõudnud ka USA keskpankurid säästu- ja krediidipangandus tuleb investeerimispangandusest eraldada selleks, et meil ei oleks enam zombipankasid, mis maksumaksjasid ähm, kimbutavad. meil on vaja ka ähm, riigi garantiid just väikestele ähm, inimestele, nendele, kes, ähm, kes ähm, raha koguvad. härra Höökmark, palun. lugupeetud president äh, kõigepealt äh, Äh, tahaksin kolleegidele äh, öelda, et mõned kolleegid siin võib-olla peaksid tulema välja loomu-, loosungitega, et me tahame rohkem bürokraatiat äh, või et rohkemast bürokraatiast on ainult kasa. mis puudutab meie tänast pangandusalast arutelu, siis tahaksin tänada raportööri aga peamine probleem, mille tunnistajaks me täna Euroopas oleme, ei ole mitte eeskirjade puudus pangandussektoris, otse vastupidi me näeme nüüd, kuidas korrigeeritakse neid otsuseid, mis me oleme vastu võtnud, ilma et need otsused oleksid saanud jõustuda. me oleme tunnistajateks majanduskasvu puudusele, investeeringute puudusele ning kui me nüüd hakkame pankasid takistama eh, turu kujundamises, investeeringute tegemises, likviidsuse loomises, siis äh, tekitame niimoodi veelgi suuremaid probleeme, sest et ei ole mingisugust reguleerimist, mis saaks kompenseerida majanduskasvu puuduse ja tööpuuduse öelgem asi selgelt välja, me ei lahenda mingi probleem, mingeid probleeme pankade eraldamises. härra Höökmark, teile on härra Ferreiralt sinise kaardi küsimus, palun. proua Ferreira aitäh, härra Hökmark, kogu selle töö eest, mida te olete teinud. minu küsimus ongi just seotud sellega, nimelt bail-in'iga, võlausaldajate kaasamisega, panga omanike kuludega kas te olete teadlikud, et suurem osa Euroopa pangandussektorist on selle eest kaitstud ja ma räägin iseäranis Saksamaa pankadest sellepärast, et on äh, selline kokkulepe, mis äh, nii-öelda varjab äh, seda erarahastamist ja kaitseb seega erainvestoreid võlgade kandmise eest. niisiis sellised riigiabisüsteemid on turule toodud, kas te olete sellest teadlikud? lugupeetud härra Hökmark, palun vastake. aitäh selle küsimuse eest, proua Ferreira kõigepealt äh, Berliini ähm, seisukoht on selline, et maksumaksjad ei pea kandma pankade kahjumeid. Äh, selle õigusakti osas, mille eest mina vastutasin koos teie ja mitmete teiste inimestega, selle koha pealt tahaksin öelda, et me oleme ühiselt äh, suutnud taastada kapitalismi pangandussektoris ja tahaksin teid nende jõupingutuste eest tänada. aga see tähendab ka seda, et Saksamaal, Rootsis, Portugalis ei kasutata maksumaksjate raha pankade päästmiseks, enne kui see kaheksa protsendi piir ei ole täidetud. kuidas seda tehakse, siin võivad olla lahendused erinevad ja me peame vaatama, mis tegelikkuses juhtub, kas kõik liikmesriigid on vastavad õigusaktid üle võtnud, seda tuleb teha Portugalis, Itaalias, Saksamaal, Rootsis. aitäh, härra Höökmart. ja nüüd saab sõna härra Marias üheks minutiks, palun lugupeetud president, äh, ühtne järelevalvemehhanism, mis äh, pangandusliidu raames ette on nähtud, äh, ette nähtud, on andnud tõesti oma panuse pangandussektori stabiilsuse jaoks, aga see ei ole piisav. me oleme näinud, kuidas tohutuid summasid eraldati pankade päästmiseks Äh, äh, samas need summad, mida eraldatakse tööpuuduse probleemi lahendamiseks, on palju väiksemad. Äh, niisiis me oleme, näeme ka, et Kreeka puhul kolmanda memorandumiga pangad tegelikult käitusid täiesti röövellikult. ja need pangad, mida omal ajal päästeti Äh, praegu tõesti käituvad täiesti röövellikult äh, ja on seadnud ohtu Kreeka rahvavara. ja see on midagi, mida Kreeka rahvas ei, äh, millega Kreeka rahvas ei le-, lepi. kas teil, olete valmis vastama härra Bonanno sinise kaardi küsimusele, jah? lugupeetud kolleeg, tahtsin temalt küsida, kas talle ei tundu, et üha globaliseeruvas maailmas poleks parem, Äh, kui oleks ähm, äh, parem omada paari suurt panka ja mitte niivõrd paljusid väikeseid pankasid. Äh, kas te leiate, et regionaalsetest pankadest peaksid saama sellised suured monstrumpangad, kas see, mis praegu toimub, on parem või mõned muud lahendused? härra Marias, palun Ähm, see äh, lahendus, mida väikestele pankasidele välja pakutakse, on vastuvõetamatu äh, äh, jah, tõepoolest väga paljud pangad vajasid abi, aga kõiki neid väikseid pankasid ei aidatud ja seetõttu nad pidid oma tegevuse lõpetama Äh, äh, eriti peaks mõtlema äh, sellistele pankadele, mis toimi-, tegutsevad Euroopa Liidu äärealadel, need on pangad, mis annavad tegeliku panuse reaalmajanduse arendamise ning pankade rekapitaliseerimise menetluse käigus Kreekas me pidime tõdema, et er, eh, eh, pankade omanikud said, mis neile kuulus, aga avalikkus kaotas väga palju. härra Stolojan, palun Äh, suur aitäh härra Kalteeri selle raporti eest ja suur aitäh ka nendele, kes andsid oma panuse selle suurepärase raporti koostamisse. samuti tahaksin tänada volinik Hilli ja kogu Euroopa Komisjoni selle eest, et lõpuks ometigi on meil õigusloomealane ettepanek, mis puudutab Pangandusliidu kolmandat sammast, mis kahtlemata on kõige keerulisem sammas Äh, seda äh, on ilmselt, äh, seda Euroopa hoiuste tagamise süsteemi on ilmselt kõige raskem luua. tahaksin rõhutada, volinik, seda, et mind üllatas suurte Euroopa pankade juhtide avaldused, kes leidsid, et jõupingutused, mida tehakse pangandusliidu loomiseks, peaksid seiskuma, sest et Euroopa Liidul on niigi piisavalt probleeme ja Euroopa Liit sõidab lagunemise ees Äh, ma arvan, et me peaksime nende pangajuhtidega äh, seda tõsi-, küsimust edasi arutama ja juhtima nende tähelepanu sellele, et pangaliit on järg-, jätkuvalt äh, oluline ja tahaksin juhtida tähelepanu ka sellele, et minu koduriigis on pankadel kõrini sellest, et nad peavad müüma kümme protsenti mittetoimivate laenude nominaalväärsusest ja samas ei saa nad anda inimesele laenu härra Henkel, daamid ja härrad, pangandusliit oli mõeldud järelevalveasutusena ja me mõtlesime, et mida rohkem äh, räägitakse pankadest, mida rohkem järelevalvet tehakse, seda parem, aga nüüd võivad Saksa säästjad ja pensionärid selgelt öelda, et siin on lihtsalt riskide eest vastutamine viidud äh, kollektiivsele tasandile ehk et Saksa ähm, säästjad äh, vastutavad välispankade äh, tegude eest mina olen alati leidnud, et kui kõik vastutavad kõige eest, siis tegelikult ei vastuta mitte keegi. see pangandusliit, nii nagu ta on loodud, on täiesti vastutustundetu. ja nüüd minu ceterum censeo, te teate seda juba kindlasti, mina leian, et euro on endaga kaasa toonud ainult probleeme Euroopa Liidus ja sellepärast tuleb euro ära kaotada. aitäh, järgmisena Ferber, palun üks minut. aitäh, president, härra volinik, kallid kolleegid kui me peame pangandusliidu olukorda hindama, siis tuleb kriitiliselt tunnistada ka seda, et ähm, pankade ähm, äh, võlalunastussüsteem ei ole veel kõikides liikmesriikides sisse viidud, ei ole ka järelevalvemäärust rakendatud korralikult ja juba tehakse uusi ettepanekuid, sellepärast minu palve, hoolitsege kõigepealt selle eest, et need vastu võetud reeglid tõesti ka kõikides liikmesriikides rakendamist ja kasutamist leiaksid enne kui me hakkame tegema uusi ettepanekuid, nagu näiteks see täiesti vale ettepanek, mis on tulnud EDS-i kohta siis tahaksin veel tõstatada ka proportsionaalsuse põhimõtte. igat väikest probleemikest Euroopas ei pea Euroopa Liidu tasandil lahendama. näiteks see, mida on siin öeldud kriisilahenduskorra kohta, kus komisjon on nüüd teinud ettepaneku, et suured pangad maksavad vähem, väikesed paksad maksavad rohkem. muide, ka kapitalinõuete direktiivi neljas pakett, see on ka täiesti vastuvõetamatu, miks peavad kõige väiksemad seal osalema? peale selle ka see kogumise nõue, mis mitte mingit lisandväärtust endaga ei too, nii et me peame kõigepealt sellega tegelema, enne kui me tuleme välja uute ettepanekutega ja nüüd proua Hüübner, palun, üheks minutiks. aitäh, president. pangandusliit on minu arvates olnud üks kõige olulisemaid Euroopa projekte, mis äh, äh, sellest kriisist on sündinud. see võimaldab meil bailout'i ajastust äh, minna bail-in'i ajastusse aga äh, selle muutusega tulevad kaasas äh, ka äh, uued kohustused võlausaldajatele ja meil on olnud vaja aega, et nende muutustega kohaneda, aga näib, et kõik ei ole veel kohanenud Äh, kõige olulisemaks väljakutseks on äh, siis äh, investoritele uut süsteemi kõige paremini selgitada ja mitte ainult investoritele, ka teistele turuosalistele ja iseäranis tuleb tähelepanu pöörata jaeinvestoritele, kes on kõige kaitsetumad, nemad peavad aru saama, millised on nende õigused ja kohustused bail-in süsteemi raames me näeme praegu suuri erinevusi õigusaktide ellurakendamises, iseäranis nende sät-, sätete osas, mis puudutavad, millises järjekorras võlausaldajatele pankade tegevuse lõpetamisel äh, võlga välja makstakse nii et, et ma arvan, et me peaksime tegutsema rohkem selleks, et luua võrdsed tingimused, meil oleks vaja rohkem harmoniseerimist selles valdkonnas. aitäh, proua Hübner. ja nüüd alustame vaba mikrofoni vooruga. härra Mafrides. aitäh, president ma tahaksin tänada raportööri suurepärase raporti eest. Äh, äh, tahaksin öelda, et äh, sellest ajast, kui ma olen poliitikas olnud, olen räägitud sellest, et Euroopa Liidus on ühtsed reeglid, aga need ühtsed reeglid on tihtipeale erinevad. ja see ongi see probleem, millega me praegu silmitsi seisame Äh, härra volinik, kui Euroopa Pangandusliitu hakati välja mõtlema, siis äh, äh, nähti ette, et Euroopa Pangandusliidul on kolm sammast, sealhulgas siis ka hoiuste tagamise skeem. ja mul on väga, me ütlesime teie kuulamisel, et kolmas sammas on äärmiselt oluline Äh, aga ei ole vaja teha lõgeme, äh, vahet suurte pankade ja väikeste pankade, suurte ja väikeste riikide vahel. kõikidel pankadel peavad olema samad võimalused ja see ei ole praegu niimoodi ja seetõttu, mida rohkem me aega raiskame, seda rohkem riskid kasvavad härra Schwab, aitäh, härra president, kallid kolleegid, pangandusliit on tõesti meile suureks lakmustestiks ja sellepärast sellega, mida öeldi juba eelnevalt ka mina leian, et nagu poliitikas ikka, tuleb meil alustada sellest, mis on tegelik olukord. meil on euroala ja need kolleegide kommentaarid ECR fraktsioonist, et europrobleemid on midagi utopistlikku, ei ole, on täiesti kohatud, meil on vaja leida lahendus pangad, finantsmajandus on selleks, et reaalmajandust teenida. viimasel ajal on aga meil olnud skandaalid ja panganduskriis ja see on ära unustatud. täiesti õigustatult on uusi reegleid loodud, aga härra volinik, ma olen teile tänulik, et te uuesti soovite meid suunata sellele kursile, et me finantsmajandust saaksime toetada selleks, et ta bürokraatiavabalt saaks reaalmajandust teenida ja sellele peaksid meie jõupingutused olema suunatud ja suur tänu raportöörile, et ta oma raportisse on ka need lõigud äh, sisse kirjutanud härra Viegas, palun. pangandusliit eh, ei ole mitte midagi ära lahendanud, hoiuste kaitse on ebapiisav, igasugune reguleerimine on eba, ebapiisav ikkagi on need maksumaksjad, kes peavad äh, pankade kulutusi kandma. Äh, äh, meil on vaja, te ütlesite, et et see tõhus järelevalvesüsteem peaks vähendama maksumaksja kulusid, aga, aga kas see on ikkagi nii? Mm, mm, meil Äh, on äh, vaja ju ka mõelda sellele, kuidas äh, pankade pankade tegevust, erastada riskantset tegevust tavapärasest tegevusest. pangad peaksid teenima majandust, nad peaksid teenima kodanikke. praegu. Brian. aitäh Äh, tahaksin tänada härra Kalteerit raporti eest ja mul on volinikule mõned lühikesed märkused, ütleb härra Heis. Äh, pangandusliit on majanduskasvu ja töökohtade jaoks äärmiselt oluline iseäranis euroalas, meil on vaja tugevat pangandusliitu ja me peame seda projekti äh, parandama ja see on tõesti vajalik ja ma arvan, et komisjonil on täielik õigus alustada pangandusliidu läbivaatamist. kui on vaja midagi muutu, muuta, siis tuleb seda ausalt tunnistada ja ma ei usu, et me ei peaks seda tegema erapoolikult, me peame tegutsema väga kiiresti, tegemist on olnud suurepärase projektiga Äh, eelmine parlament on andnud meile juba mandaadi, aga me peame olema alati valmis parandama neid asju, mis ei toimi ja lõpetuseks tahaksin öelda volinik seda, et me räägime laenukeskkonnast, me näeme, et väga paljud äh, pangad ikka ei suuda veel VKE-dele laene anda kogu Euroopas ja iseäranis euroalas minu arvates on äärmiselt olulise, et meil oleksid sellised reservid, et USMM-i struktuur oleks paigas, et rõhuasetused on õigeks, aga me peame hoolitsema selle eest, et pangad hakkaksid tõesti tootma reaalset majanduskasvu Euroopas, muidu edusamme. ja viimasena saab sõna härra Flanagan üheks minutiks, palun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 Äh, see tähendab, et see, mida me siin teeme, me üritame püsti panna neid sambaid, mis oleks pidanud äh, looma juba siis, kui tuhande üheksasaja üheksakümne üheksandal aastal euro kasutusele võeti. Äh, kaks miljardit kulutasime niimoodi eelmisel aastal, aasta varem ühe miljardi, siis kolm miljardit, ühtekokku oleme kuus miljardit kujutanud ja meil on ikkagi veel kakskümmend viis miljardit, mis, mida ootab sama saatus. mina tahaksin teada, mida kavatseb nõukogu teha, mida kavatseb komisjon teha, mida kavatseb keskpank teha see selleks, et neid äh, uusi reegleid tagasiulatuvalt Äh, kohaldada ja millal Iirimaa rahvas sellest õudusest pääsetakse, on hävitatud kakskümmend üks miljardit eurot, viies kord olen ürit-, üritan sellele küsimusele vastust saada. kas komisjon palus kuulaks mind ja ei ajaks omavahel juttu ja näitaks üles lugupidamist nende inimeste vastu, keda siia on valitud. ärge vaadake internetti või ärge rüübake kohvi, vastake küsimusele, mida te kavatsete teha selleks, et tagasiulatuvalt aidata Iirimaad, kes pidi mõja ära kulutama kakskümmend üks miljardit eurot. see võib-olla teie majanduse jaoks pole suur summa, aga meie majanduse jaoks on suur summa ja inimesed nälgivad selle pärast, nii et, et palun vastake küsimusele ja austage minu mandaati. suur tänu. ja nüüd? nüüd saab komisjon vastuseks sõna, palun. suur tänu teile, juhataja ja suur aitäh selle debati eest, mis äh, minu arust on väga äh, palju teemasid katnud, sealhulgas ka Pangandusliidu äh, olukorra kohta ja ma arvan, et me peaksime meenutama omale seda küsimust, kas klaas on pooltäis või pooltühi ja praegu ongi hea võimalus, et me endale meelde tuletaksime seda, kui pika tee me oleme maha käinud ning meenutaksime ka endale, et stressitestid ja see fakt, et meie pangandussüsteem on vastupanuvõimelisem, kapitaliseeritum ja tugevam kui enne meie töö algust. siis see küsimus, mida siin usalduse kohta tõstatati mis minu arust on äh, selle tuumaks, kuidas on meil võimalik äh, pangandusliidu teemal edasi minna oma töös, rõhutab äh, seda lähenemist, mille me oleme võtnud oma ettepanekutega ning riskivähendusteatisega, sellepärast et meil on vaja usaldust ja mõlemad võrrandipooled on vaja ühte kokku tuua ma olen nõus nende asjade üle, mis äh, siin väideti tänase olemasoleva õigusandluse parandamise kohta ning äh, ka nende lubaduste kohta, äh, mis juba on võetud nagu ma ütlesin, siis edusamm selle määruse ülevõtmise osas on tehtud. ECOFINis räägime me sellest iga kord, kui me kohtume ja liikmesriigid on peaaegu järele jõudnud. edasi Äh, härra Gualtieri küsimused ja märkused, ma olen nõus äh, selle äh, joonega, mida tema raportis on kajastatud, meie lähenemine peab olema üleilmne lähenemine selle osa, ja seda praegu räägitakse ka Majandus- ja Finantsnõukogus, Baseli äh, nõukogus ning äh, tulevikukomisjoni tegevus äh, on loomulikult nende arutelude aluseks turvalimiidu küsimus äh, tõsteti samuti, äh, komisjon on selles osas edasi läinud, äh, me oleme nõus sellega, et kahe tuhande kahekümne neljanda aastani on konkreetset turvalimiiti vaja ja seda on ka puudutatud riski vähendusmeetmete teatises, mille me välja andsime. mis puudutab varipanganduse küsimust, siis ma arvan, et siin mõned olulised asjad, esiteks et äh, transaktsioonide määrus äh, jõustus eelmisel aastal ja see on tegelikult varipanganduse äh, seiramiseks väga oluline. MIFID-i õigusandlus mängib ka siin oma rolli. ma loodan, et me saame ka rahaturufondide osas nõukogus edasi minna Äh, ma arvan, et meil on äh, eduväljavaated täitsa olemas ja loomulikult äh, vaatan ma väga hoolega varipanganduse võimalikke riske, mis võivad tulevikus kerkida. ja üks ikka ja jälle korduv teema kõikidelt tiibadelt siin on olnud proportsionaalsuse märkus. see on tõesti äh, tõesti Äh, selle taga, et äh, nõutakse tõendeid ja äh, analüüsitakse tänast olemasolevat seadusandlust meie arhitektuur ei ole mitte küsimärgi all näiteks panganduse liidu struktuur, aga nagu härra Heis ütles, vaja on vaadata, kas me oleme kõik õigesti toimima pannud ning et kas meie seadused toimivad kõige paremal võimalikul moel selleks, et äh, toetada investeeringuid, et oleks võimalik ettevõtetel laenu võtta, et kapital saaks äh, liikuda nende ettevõtete juurde, kes tahavad investeerida ja tahavad kasvada. nii et see proportsionaalsuse küsimus on loomulikult ka tõenditepõhise lähenemise osa, loomulikult ka meie äh, kapitaliturgude määruse ülevaatamise äh, protsessi osa on see samuti ja äh, ka mikro- ja makronõudmised on need, mis on minu enda prioriteetide listis nimekirjas ka esikohal. nii et härra Kvalteeri variraportöörid, suur aitäh teile tehtud töö eest, suur aitäh selle debati eest ja ootan seda, et tulevikus äh, äh, koostatakse sarnaseid raporteid ja mm, ma arvan, et me saame siis ka äh, näidata, et edusamme on tehtud rohkem, mida kolleegid ootavad, ja et me saame pangandussüsteemi tugevdamisel pikki samme edasi teha. suur tänu teile nende sisu, nende mm, lõppväärtussõnade eest, mis puudutab pangandusliitu ja nüüd saab veel raportöör härra Gualtieri sõna et omad lõpumärkused teha, teil on sõna. suur tänu teile, juhataja, tegemist on olnud väga elava debatiga ja puudutatud on mitmeid olulisi teemasid. me ei tohi silmist lasta seda mõtet, et selle raporti peamine eesmärk oli detailselt ja selgelt analüüsida, millised on olnud esimese eh, aasta pangandusjärelevalve eh, reaalne toimimine, mis on toiminud hästi, mis ei ole hästi toiminud, mida on vaja muuta. nii et päris palju konkreetseid ettepanekuid on ka tehtud, nii nagu Sven Kiigolt eh, seda mainis ja nüüd loodan ma, et komisjon annab meile täpsed vastused EKONi komisjoni kohtumisel nendele küsimustele, mida me oleme esitanud. loomulikult saan aru ma sellest, et eh, MTA-de alane arutelu eh, on oluline, VKE-d tuleb siia kaasata, kõikidest nendest asjadest on juttu olnud ja need ilmselt on täiskogu jaoks eh, võib-olla vähem atraktiivsed teemad kui päästepakettide küsimus, pankade päästmine, mis siin täiskogul tugevamalt kõlavad. aga me peame igal juhul igas oma liigutuses vähem lähtuma ideoloogiast, rohkem tõenditest seetõttu ei tohi me silmist lasta mitte seda fakti, et raport ütleb selgelt, reegleid tuleb äh, austada ja samal ajal öeldakse siin ka seda, et reeglite hulgas on võimalik kasutada ka selliseid meetmeid, mis ei ole halvad mitte finantsstabiilsuse jaoks. siin on teatud paindlikkusvõimalused, kui me vaatame seda, mis Saksamaal on juhtinud, üles on ehitatud instituut, mis saab Berliini valitsust hoiatada ja anda ka mingisugust kompensatsiooni eh, võlakirjade omanikele, see on kasulik võimalus, eh, mida me oleme eh, lisaks saanud sellest ettepanekust, aga Pangandusliit on muidugi peamine eesmärk. oluline on ka see, et maksumaksja raha ei raisataks enam päästeoperatsioonide peale ning hea on ka see, et komisjon on mõistnud, et Baseli raamistiku järgi saab riigivõla küsimusega toime tulla